tagasi väljendasime täiskogu istungil oma muret, murettekitava olukorra üle Süürias. süürlased kannatavad selle olukorra all ja nad on sisuliselt selle pantvangid ja viimaste päevade äh, arengud näitavad, et äh, see olukord ei ole sugugi ähm, parandamas. Äh, Äh, Ida-Kudri äh, rünnak on kaasa toonud üle tuhande äh, ohvri, naisi, lapsi ja inimesed on suurearvuliselt väga raskes humanitaarolukorras ja see vägivalla jätkumine ei tõota midagi halba, ei tõota midagi head. ja selle enklaavi öö, olukord halveneb tõenäoliselt veelgi, millele viitavad ka sealt tulnud murettekitavad uudised. kõik osapooled peavad öö, olukorra eest vastutuse võtma, sealhulgas ka aastane pooled ja mitte miski ei õigusta genotsiidi ja süütute isikute Äh, hukkumist. seega ma äh, kutsun äh, üles ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni viivitamatuks elluviimiseks. tsiviilelanike julgeolek tuleb tagada, tuleb evakueerida haavatud ja tuleb leida võimalusi humanitaarabi edastamiseks tuleb ka äh, püüda leida poliitilisi äh, lahendusi Genfi protsessi raamistikust. kõik, äh, kes, kellel on selleks võimalus, peavad tegema kõik selleks, et niisugune olukord lõpeks ma arvan, et see sõnum äh, Strasbourgist on ähm, positiivne. Äh, ka võitlejad mõlemal poolel äh, ja nendele ja ka ohvritele äh, ja selle olukorral kannatajatele, kes ei pääse sealt välja ka äh, sel äh, aastal äh, seoses naiste õigustega ja nende tähistamisega tahtsin kinnitada, et Euroopa Parlament on pühendunud naiste ja meeste õiguste võrdsustamisele ja selle, selleni saa-, selle saavutamine on veel üsna kaugel väga mm, palju tuleb teha veel jõupingutusi erinevates valdkondades, et äh, naiste äh, õigusi edendada ja näiteks äh, vastutavatel kohtadel naiste hulka suurendada. ainult kakskümmend neli protsenti juhtidest on praegu naised ja neli koma lisaks sellele kuus, kuuskümmend viis miljonit naist töötab vähem võrreldes äh, meestega ja ma arvan, et äh, see, et see olukord muutuks, on meie kõigi huvides töömaailmas, on, kujutavad naised endast hindamatut ressurssi ja kui naised jätta äh, välja töö, tootvast äh, tööst äh, võrdub äh, see tuhande saja miljardi euroga ehk siis mitme suurriigi SKT-ga, nii et seega on äärmiselt oluline suurendada naiste panust maa, kogu majanduses üldiselt ja selleks on tarvis äh, ka äh, kultuurilisi muudatusi, mis nõuavad äh, harjumist ja aega. ja viimastel aastatel on hakatud tõhusamalt võitlema erinevate soostereotüübide, tüüpide vastu, millele viitab kampaania Me Too ja Schleiner ja Martin tegid siis ka äh, ettepaneku, mida tutvustati, tutvustati täna ähm, pärast äh, lõunale. naised, kes töötavad Euroopa Parlamendis, on ka äh, andnud tuhat allkirja sellele petitsioonile ja see tekst on nüüd vormistatud ja täna äh, õhtul, äh, tõenäoliselt äh, otsustatakse ähm, meetmete üle, mis puudutavad siis soolist ahistamist meie institutsioonis. naiste õiguste komisjon on teinud ka väga tõhusat tööd ja nad on teinud mitmeid kiiduväärt algatusi ja meeste ja naiste vaheliste, meeste ja naiste õiguste võrdsustamine on äärmiselt oluline, see ei ole lihtsalt naiste võitlus naiste eest ja meeste vastu, vaid me peame ühiselt äh, igapäevaselt äh, seda võitlust koos pidama ja ma arvan, et see on ähm, Euroopa ähm, Parlamendi poolt kõige äh, äh, sobivam äh, sõnum kodanikele kaheksanda märtsi puhul. La seduta è aperta. Istungjärk on avatud. härra Marias soovib sõna κύριε πρόεδρε επί δώδεκα ημέρες συνεχίζεται η παράνομη. kaksteist päeva on nüüd kaks Kreeka sõdurit illegaalselt olnud vangistatud Türgi vanglas. tegemist on küsimusega, mis väga palju Kreeka äh, avalikkust on šokeerinud. eile mõlema sõduri vanemad nõudsid sõdurite otsekohest vabastamist ja ma kutsun nüüd ka teid üles, pöördun ka teie poole isiklikult, härra president, et me siin Euroopa Parlamendis annaks endast kõik selleks, et Türgi ametivõimud kohe vabastaksid need kaks nimetatud Türgi sõdurit, kes on illegaalselt vangistatud Türgi vangla, vanglasse Adrianoopolisse. palun, äh, härra president, seda ootab meilt avalikkus, seda ootavad ka nende noorte meeste vanemad, aitäh! seguirò la vicenda personalmente e chiederò äh, hästi äh, küsin teen arupärimisel Türgi saadikule. härra Kolnis, sõnum, ma arvan, et äh, kõik jälgisid äh, tähelepanelikult seda, mida te ütlesite meeste ja naiste võrdõiguslikkuse äh, kohta ja ahistamise vastase võitluse kohta, mis seostub nüüd Euroopa Parlamendi ametnikega tahaksin meenutada siinkohal üht väga murettekitavat eh, juhtumit. peasekretäriaadis üks eh, Prantsuse eh, ametnik esitas väga ränkis süüdistusi, võib-olla need olid alusetud, aga siin ei ole see probleemiks, ühe väga kõrge ametnik, isiku suhtes parlamendis ja see sõnum, mille ta kõigile saadikutele edastas, kustutati parlamendi administratsiooni poolt ja see on täiesti lubamatu sekkumine äh, meie sõnumi vahetusse. ma arvan, et kui äh, selle äh, Prantsuse naisametniku süüdistused olid alusetud, siis Äh, muidugi see kõrge süüdistatud ametnik äh, peaks vastama või siis äh, president vastaks parlamendiliikmetele, kuid sisulisest, mm, sisulistest asjaoludest sõltumatult leian ma, et on täiesti lubamatu see, et meie äh, arvutitest kustutati vastav sõnum. tahtsin seda siin meenutada. aitäh, äh, härra äh, Golniš kontrollime selle asja üle. võtan selle, et nüüd proua Rimonda. nüüd, mis puudutab Hispaania võime, Oriol Hungerdas, endine äh, saadik, on ähm, poliitiline vang äh, Hispaanias. hästi, kontrollime seda, härra Juurek, palun. härra president, suur enamus sellest kojast äh, pöördus teie eelkäija poole, president Schulzi poole ja pärast seda kohe teie poole. see pu-, küsimus puudutab maali, mis on siin parlamendis välja pandud, üks korrus allpool, tegemist on provokatiivse maaliga, sellel on ka väga provokatiivne äh, pealkiri, Dolorosse on solvav väga paljude jaoks äh, ja siin solvatakse Euroopa traditsioonis ka täiesti pühitsetud sümboleid, kuid ilmselgelt on teatud inimesed siin kojas äh, nõus sellise solvamisega, me ei tohi aga kõige pühamat meie kultuuris solvata äh, Jumala ema. Ähm, munapühad on lähedal, on viimane aeg äh, selline solvang lõpetada, ma kutsun teid üles äh, ja pidage kinni oma aust ning tehke midagi. Onorevole... ja räägin sellest, sellest asjadest, härra Jürgen härra Idurkais, aitäh, president. ma tahaksin proua Mirandale meenutada, et Hispaanias ei ole poliitvange. meil on kurjategijad, kes valmistasid ette riigipööret, võib-olla te siin eksisite keelekasutusega, tegemist oli ilmselgelt kuritege-, kuriteoga, valmistati ette riigipööret ja poliitvange ei ole sellises demokraatlikus režiimis nagu Hispaania hästi, läheme eh, edasi kahekümne kahe